nimetused kehtivad. IMCO komisjonil on parandus teksti kohta, mis parlament on vastu võtnud vastavalt artiklile kakssada kolmkümmend üks kodukorras on see parandus kinnitatud, kui kahekümne nelja tunni jooksul mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget ei tee taotlust panna see parandus hääletusele ja see tekst on meil täiskogu internetilehel üleval ja avaldatakse ka tänase istungi protokollis. selle nädala esmaspäeval vastavalt kodukorra artiklile kaheksakümmend seitse kirjutan ma alla seitsmele seadusloomelisele projektile, seda koos nõukogu presidendiga ja see nimekiri avaldatakse